et me saaksime kaks kabiini ka korralikult tööle panna ja siis tuleme variraportööride sõnavõttude juurde ja siis saab sõna jälle Aksel, ärge palun lahkuge. meil on vaevu-vaevu kvoorum koos. Again, yes. The German one is affected again. So please, just one minute, that's just one minute. So what can we, we, we can we can restart. We can start. That's alustame kolmekümne sekundi pärast. palun tulge siis tagasi, vaevu-vaevu jääb kohvi hankimiseks aega teil. okay, colleagues, the, um, the issues... niisiis, kallid kolleegid, tehniline probleem on lahendatud, palun võtke jälle kohad sisse. The issue is whether the rapporteur would like to take his seat, but uh, raportöör, oleks hea, kui võtaks ka oma istekoha jälle sisse. Axel, when you are ready. Axel, kui sa äkki ka valmistuksid. okei okay. okay, um,, first to the two kaks variraportööri, eh, Silvi, sotsiaaldemokraadid. jah, suur tänu. jah, ma väga jälgisin väga tähelepanelikult, mida öeldi. meie raportöörile tahaks kõigepealt öelda, et ma jagan seda seisukohta me arutasime seda ka variraportöörid ise keskis, et tuleb väga ettevaatlikult edasi liikuda ja vaadata täpselt äh, siis veel neid teemasid. endiselt äh, üllatab mind see, et Eurojusti reformi äh, arutatakse ja tema muutmist agentuuriks, aga samas ei ole mingit hinnangut komisjon selle kohta esialgselt teinud ja nii nagu seda näeb ette Eurojusti otsus aastast kaks tuhat kaheksa, kuueteistkümnendast detsembrist. ja nüüd ometi sellele vaatamata, et hinnangut ei ole antud, me arutame Eurojusti reformimist. minu jaoks on see mõistmatu, sest hindamisprotsessi tulemusi ju ei ole. nii et need vajaksid ühist analüüsi kõigepealt. ja nüüd need probleemid mida siin on käsitletud. komisjoni ettepanek on tegelikult pädevuste kataloog Eurojusti kohta. artikkel kolm käsitleb seda ja ka esimene lisa käsitleb seda. räägitakse nendest erinevatest raskete kuritegude liikidest, mis kuuluvad Eurojusti pädevusse, aga vanas määruses Äh, olid need pädevused needsamad, mis Europoli äh, dokumendis on ette nähtud ja nüüd äh, tahetakse neid veel täiendada siin meie nimekirjas. nii et miks siis on need pädevused nüüd lahknevad? minu arvates Europoli pädevustega peaksid Eurojusti pädevused kokku langema nüüd veel jah, sellest pädevuste konfliktist, mis võib tekkida Euroopa prokuratuuri pädevustega jah, meie raportöör juba viitas sellele ja me peame seda väga põhjalikult analüüsima ja korrastama neid suhteid. ja lõpetuseks on üllatav kuulda, et nõukogu ütles, et aasta lõpuks mm, peaks tekst juba olema arutusel ka nõukogus. meil on jaanuarikuus kavas kuulamine korraldada ja ma loodan, et äh, meiegi saame oma sõna sekka öelda ja tule, selle tulemusena õnnestub tõesti nõuetekohaselt Eurojust reformida. nii et mul oleks suur heameel sellele, kui meil oleks informatsiooni, mis toimub nõukogus täpsemalt. Um... ALDE variraportöör proua Kriisbeck äh, ei ole siin, saab, tema asendatakse teda. aitäh, proua Kriisberg ei saa siin täna olla, nii et ta palus minul teda asendada ning seega mina äh, räägin teile siis, äh, millised on tema seisukohad äh, variraportöörina Eurojusti teemadel toetan ma meie raportööri Aksel Vossi lähenemist, kellega me oleme variraportööride koosolekul eelmisel nädalal kokkuleppele jõudnud. me peame tegelema selle teemaga, kuni on lahendatud prokuratuuriga seotud küsimused. Need kaks teemat on omavahel väga tihedalt seotud ning komisjoni sõnul on vaja Eurojusti reformiga väga tõsiselt tegeleda ja selleks, et meil oleks ka prokuratuuriga kõik aspektid paika pandud nüüd mina tervitan prokuratuuri asutamist ja selle tõttu on vaja ka Eurojusti reformida. ma tahaksin välja tuua paar elementi Eurojusti tulevase reformiga kuidas hakkavad need kaks asutust toimima, Eurojust ja Euroopa prokuratuur, kas neil on sama eh, siis eh, keskne peakorter või mitte ning need on olulised küsimused ja paar küsimust on siin veel lahtised, mille puhul peab olema tähelepanelik selleks, et süsteem saaks toimida tegemist on Eurojusti puhul ka ametiga, mis on siiamaani üsna hästi toiminud, nagu öeldakse. Prantsusmaal on pärast Eurojusti äh, seaduse ülevõtmist äh, asjad äh, väga hästi läinud ning Eurojustile on esitatud kolmkümmend kuue juhtumi puhul informatsiooni. oma suureks hämmastuseks ma märkan, et Eurojusti toimimine on vabatahtlikkuse alusel, aga see ei tohiks nii olla, kui me tahame õiguskaitseasutuste vahelist ja, ja õigusasutuste vahelist koostööd ähm, toetada. ja kui me tahame ühtset äh, õigusruumi Euroopa Liidus luua. tahaksin rõhutada veel ka andmekaitse küsimust, mis on äärmiselt oluline punkt Eurojusti toimimisel ning seetõttu on vaja ka tunnistajate ja ohvrite andmeid ja õigusi kaitsta. Need olid siis punktid, millest tahtis rääkida proua Kriisberg okay,. Uh... jah, ma tänan, Louis. ja Aksel, palun, nüüd on sinul võimalik midagi lisada. You've sort of indicated they're not indicated, so you've come off the list, okei okay sa soovisid midagi pärast lisada, oli ju? kas äh,, Aksel, sul on ka nõukogule küsimusi? ja siis lõppsõna, aga nõukogu käest on ka võimalik praegu pärida, kui soovid. ma tänan, Claude. kõigepealt need topeltstruktuurid, millele siin viidati, jah, meil on vaja vaadata seda tähelepanelikult tulevikuks ja kui tegemist saab olema agentuuriga, siis võib-olla tuleks üle võtta ka tüüpiline agentuuri ülesehitus. aga kas see on mõttekas Eurojusti puhul? Äh, äh, võib-olla peaks töötama vabatahtlikkuse alustel edasi, seegi on midagi, mida peaks arutama. nüüd, mis puudutab hindamist, kolleeg Kaupmanil on absoluutselt õigus, jah, eh, juba pikka aega tagasi pidanuks selle analüüsi läbi, hindamise läbi tegema, aga nüüd ma olen kuulnud, et see on lõpule viidud, aruandest väga palju midagi ei selgu. ma olen kuulnud, et see uuring siiski olla lõpule juba viidud. nii et ma tänan eh, kolleege ka selle eest, et me tõesti tahame reaalsusele orienteeruda ja silmas pidada. ja saab siis ka näha, kuidas koostöö Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti vahel kulgema hakkab. hetkel on mul küll selline tunne, et võib-olla siin on vaja üht-teist veel korrigeerida ja mõistlikele alustele seada ja kui kaua nüüd need protsessid veel nõukogus aega võtavad, äh, saab näha. meie tegeleme sellega edasi ja äh, ma ei tea, kaua need triloogide toimumine nüüd veel võtma hakkab. jah, kõik on väga selge, Aksel. sina ja variraportöörid tõesti tõid välja need valupunktid, mis meil selle teemaga on ja äh, kui kaua veel võtab aega, enne kui triloog saab jälle toimuda me palume ka, et komisjoni nõukogu informeeriks meid sellest, kus need probleemid täpselt on. nii et lõpetuseks me peame tõesti kõike seda silmas pidama, mis toimub selle teemaga. hästi, kui rohkem sõnasoove ei ole, siis ma arvan, et me saame edasi minna. Ah, okay. I was wondering why the Secretariat was trying to urge sekretäriaat ähm, ütleb, et me peaksime selli-, seda teemat natukene veel arutama, sest proua Makoveid ei ole veel kohal, et järgmist äh, punkti arutada. meil, me oleme selle teema juba lõpetanud, proua Makovei ei ole veel kohale tulnud, kas on veel mingeid küsimusi, mida peaks arutama? üritame võtta ühendust proua Makoveiga, ma vabandan, kolleegid, teie ees. nii et äh, see on selline hea koosoleku juhtimine, me vaatame väga edukalt äh, läbi kiiresti kõik päevakorrapunktid, aga paraku kolleegid ei jõua selleks ajaks kohale, kui meie nii ki-, selleks ajaks, kui meie oleme kiiresti jõudnud järgmise punkti juurde, nii et paraku peame tegema väikse pausi ja ma annan kohe teile teada, kui me saame järgmise punktiga alustada, ta on juba teel. ja me võtame temaga ühendust siis ja ütleme teile, mis toimub. I'm keeping you informed, her assistant is, is assistent võtab temaga just praegu ühendust ja ma annan teile kohe teada, mis toimub The price of efficiency. no see on see hind, mida me peame maksma tõhususe eest. ma olen sellega väga palju töötanud ten minutes. Ten minutes, yeah? yeah. Okay.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 colleagues, uh, Mrs McAvey. kallid uh, kolleegid, proua Makovei on sisenenud koosolekusaali. okay, colleagues, uh... nii, kolleegid, alustagem, vabandust selle väikese viivituse eest. proua Makovei on kohale jõudnud ja alustame siis päevakorrapunktiga, mis tegeleb Euroopa prokuratuuriga. nagu teate, siis eelmise aasta juulis tuli komisjon välja ettepanekuga asutada EPPO vastavalt aluslepingu artiklile kaheksakümmend kuus liikmesriigid äh, ja said nõukogus sellele ka kokkuleppele ning äh, tegemist ei ole ka osasusmenetlusega, vaid nõusolekumenetlusega, tahaksin seda rõhutada kolleegidele, kes on uued. E, et parlament võttis eelmisel aastal vastu raporti, mäletate, et raportööriks oli eelmise ametiaja jooksul härra Jakolino, see toimus äh, vastavalt ähm, kodukorra artiklile kaheksakümmend üks, ähm, käsitlesime seda, äh, kuidas äh, EPPO toimima hakkab, ähm, parlament tahtis, et nõukogu ja komisjon peaks Euroopa Parlamenti informeeritatuna proua Makovei on raportöör libekomisjonis ning äh, nüüd annaksin kõigepealt sõna komisjonile ja siis eesistujale ja siis raportöörile ja variraportööridele, kes äh, siis räägivad, mis selle teemaga toimub. kõigepealt komisjon, nii esindaja härra Haimet ja ma lähen kohe komisjoni juurde ajanappuse tõttu, et komisjon räägib meile asjade seisust, palun aitäh, äh, härra esimees alustuseks tahaksin ütelda, et mõistagi komisjon toetab kõiki Itaalia eesistuja jõupingutusi selleks, et läbirääkimisi EPPO määruse osas edasi viia. meie osaleme läbirääkimistes äh, konstruktiivselt kaitsetase Euroopa Liidus on väga ebaühtlane, mis puudutab Euroopa Liidu eh, finantshuvide eh, vastaseid eh, pettustega võitlemisel. komisjoni ettepanek on siis luua Euroopa prokuratuur, see on väga suur samm edasi, mm, tuhestam-, tõhustamaks koostööd pettuste vastases võitluses ning komisjon näeb ette, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal asetatakse EPO ning samuti on Juncker sellele saatnud kinnitava kirja. eesmärgiks on luua sõltumatu prokuratuur Euroopa Liidus, mis annaks suu-, tõsist mm, er-, lisandväärtust. prokuratuur peab olema sõltumatu, see eh, ei tohi olla mõjutatud Euroopa Liidu liikmesriikide arvamustest prokurörid, aseprokurörid ja delegaatprokurörid ähm, on EPPO struktuuris ning äh, nende määramismenetlus ähm, peab tagama sõltumatuse. ametisse määramise teeva, teeb äh, Euroopa Liidu institutsioon mis annab äh, võimaluse valida välja kõige paremate kandidaatide hulgast. tuleb võtta arvesse kandidaatide pädevust ja teadmisi ja seda hindab sõltumatu paneel. on oluline meelde tuletada, et kohalikul tasandil tegutsevad äh, delegaatprokurörid EPPO nimel, vaatamata geograafilistest erinevustest, kuuluvad nad samasse kontorisse, nad üritavad anda oma maksimumi EPO ülesehitamisel. võttes seda arvesse, on väga oluline, et nende tegevust äh, hinnataks kesktasandil ning teiseks, äh, Euroopa prokuratuur peab olema tõhus, äh, töö jaotamine organisatsioonis peaks andma delegaatprokuröridele ja kesksele kontorile ühtsed võimalused selleks, et äh, ehitada üles äh, tõhus prokuratu-, prokuratuur. praegusel hetkel on äh, veel mõningaid lahtiseid otsi mm, eesistuja ettepanekus, kesktasandil peab olema seireülesanded. ning kolmandaks on väga oluline Euroopa Liidu finantshuvide kaitse üles ehitada ning pannes paika süüdistatavale ähm, kaitsemenetlused äh, ja kaitsetagatis äh, tase peab olema garanteeritud määruses pannakse paika ka kahtlustatavatele õigused vastavuses siseriiklike eeskirjadega, samuti tõendite kogumise puhul on see oluline. pannakse paika ka äh, vastav kaitsetase nende jaoks komisjon pakub välja ka EPPO tegutsemiseks konkreetsed sätted, samuti on niimoodi võimalik Euroopa Kohtu eeluurimise otsuseid arvesse võtta. proua Mokovei ähm, tegeleb väga olulise teemaga, meil on ühised väärtused, ühised eesmärgid, me tahame luua asutuse, mis annaks lisandväärtust ning kaitseks Euroopa Liidu eelarvet, aitäh! aitäh, et tegite lühidalt ähm, nüüd annan eesistujale sõna, härra Salazar, palun. aitäh, eesistuja, tere hommikust, proua Makovei. ennekõike tahaksin rõhutada, et eesistuja on võtnud vastu selle üleskutse, mille eelmise ametiaja jooksul esitas härra Jakolino, et me peame parlamenti pidevalt kursis äh, selle osas, mis nõukogus toimub töörühmades. Te ütlesite, et tegemist ei ole kaasotsustamismenetlusega, äh, vaid nõusolekumenetlusega. Itaalia justiitsminister on avaldanud soovi parlamenti kaasata menetlusse nii palju kui vähegi võimalik. Itaalia eesistumise ajal on toimumas debatt Euroopa prokuratuuri alal, nädalal ning me oleme juba ministrite tasandil seda kahel korral äh, arutanud, samuti ka sise- ja üldasjade nõukogus arutatakse seda detsembris. Milanos arutati Äh, seda küsimust, millised on need menetluslikud tagatised isikute osas, kes on EPPO menetlustesse kaasatud ning milline on ka äh, EPPO tegevuse õiguslik kontroll. minister äh, avaldas oma arvamust mitteametlikult sel teemal Luksemburgis oktoobris sel aastal, aga keskendus ministrite debatt sellele, milline võiks olla Euroopa ühtne õigusruum, mille raames Euroopa prokuratuur peaks saama ühtse üksusena uurimistegevust sooritada. Itaalia eesistumise ajal on meil olnud üksteist töörühma koosolekut EPPO küsimust on arutatud ka kõikides neljas äh, komitee koosolekul, mis tegeleb kriminaalmenetlustega. me oleme läinud edasi kõikides põhiküsimustes läbirääkimiste ajal, oleme käsitlenud eriliselt just struktuuri küsimust, tahaksin rõhutada et eesistuja, kes oli enne Itaaliat eesistuja, andis meile teksti, mis oli juba üsna hästi üles ehitatud selles osas, mis puudutab EPPO formaalset külge, kollegiaalset struktuuri, ähm, võrreldes siis komisjoni esialgse ettepanekuga. meie Äh, siis saime sellise ettepaneku endale poole aasta alguses äh, kätte ja meie eesmärgiks on minna edasi selle teemaga, võtta läbi kõik põhipunktid, äh, mis on kõige olulisemad ja mis on jäänud praegu veel lahtiseks, uurime läbi kõik need osad, mis on seotud ka teiste läbirääkimistega, mis parasjagu käivad nii et siis oleme neid küsimusi arutanud ning samuti uurimispädevuste küsimusi EPPO puhul oleme arutanud. nimelt, kuidas need uurimised peavad piiriüleselt toimuma, need on ju üsna keerukad uurimused, peame leidma tasakaalu delegaat-, prokuröride vahel ja kuidas need delegaatprokurörid omavahel teavet jagavad ja samuti ka mil-, kuidas toimub õiguslik äh, kontroll riiklike õigusasutuste puhul, kui üritatakse äh, uurimispädevusi ühest liikmesriigist teise rakendada. oleme arutanud väga pikalt äh, ka EPPO juhtumite andmete säilitamist ja võttes arvesse, või siis võrreldes selle komisjoni esialgse programmiga või kavaga, tundub mulle, et meie oleme suurendanud äh, ka sellist äh, õiguslikku äh, kontrolli juhtumite üleandmise puhul. oleme arutanud ka seda, kuidas tõendeid kogutakse ning eriti keskendusime ka Äh, kaasatud isikute menetluslikele õigustele. Milano mitteametlikul ministrite kohtumisel üritasime jõuda ka komisjoniga kokkuleppele selles osas, kuidas tõhustada ja standardida rohkem neid õigusi, mis on EPO-s juhtumitega kaasatud isikutel, eriti just nende liikmesriikide territooriumitel, kes on, osalevad ja lõpuks ähm, arust-, arutasime ka äh, EPPO-ga toimuvaid konkreetseid juhtumeid, ähm, komisjon nägi ette, et äh, riiklikel õigusasutustel peab olema pädevus kontrollida, välja arvatud siis ähm, Euroopa Kohtuga seotud juhtumid, aga praegu me ei ole debatiga veel lõpplahenduseni jõudnud meil on praegu veel jäänud lahtiseks võimalus, et on võimalik edasi kaebusi viia ka äh, mõningatel konkreetsetel juhtumitel Euroopa Kohtusse ja mina tahaksin rõhutada, et selles osas on meil veel küsimus lahtine. me ei ole veel arutanud küsimusi, mm, mis on seotud andmekaitsega, sest see on seotud praegu käimasolevate debattidega, isikuandmete kaitse küsimused, ehkki me oleme juba pakkunud välja, milline peaks olema see statuut, mis on EPPO kolleegiumi äh, äh, liikmetel, selline hierarhiline süsteem on küll paika pandud, kolleegiumis on Euroopa Äh, prokurörid, kes on pärit kõikidest liikmesriikidest, ähm, nad, äh, kas nad siis jäta, saavad alles jätta oma pädevused, mis meil on siseriiklikul tasandil või mitte, kõiki neid küsimisi, küsimusi me oleme mitteametlikult juba arutanud samuti oleme käsitlenud, kuid ei ole üksikasjalikult arutanud partneritega seotud küsimusi, näiteks Eurojusti küsimus on siin ülioluline eriti just seda, mis puudutab neid ähm, uurimusi, mis äh, puudutavad liikmesriike, kes ei osale tõhustatud koostöös, kui tuleb tõhustatud koostöö. mõned liikmesriigid ei saa ju äh, see niikuinii selles ähm, osaleda, sest nad jäävad aluslepingu viiendast ähm, jaotusest välja. andmete edastamine detsembri nõukogus käsitleme mõningaid artikleid, mis loodetavasti jõuavad ka äh, lahenduseni, saame kokkuleppe nendes küsimustes, äh, need ju mm, jurisdiktsiooniga seotud küsimused, eesistuja leiab, et see on äh, meie pädevuses seda küsimust arutada ja anname enda poolt maksimumi aga esitame küsimuse ka riiklike äh, liikmete sõltumise kohta, sõltumatuse kohta. kujutame ette sellist süsteemi, mis kasvab äh, ja areneb võrreldes praeguse olukorraga ja praeguse debati seisuga, eriti just sõltumatuse küsimus äh, peaprokuröride või nende juhtivate prokuröride puhul eesistuja ütleb, et see juhtprokurör peaks olema täielikult riiklikest ähm, ülesannetest sõltumatu. kõik need isikud ähm, ähm, peaksid siis omama vastavat, peaks siis täitma seda tingimust selleks, et ta saaks üldse ametisse nimetatud olla. ning paneme paika äh, paneeli, kes otsustab äh, nende liikmete üle, nimetajateks on nõukogu ja parlament. loodetavasti jõuame positiivse tulemuseni, mis suurendab sõltumatust rohkem, eriti just juhtprokuröri puhul, aitäh. suur tänu. ma ei ma tean, kui tõsiselt eesistuja võtab seda teemat, aga läheme nüüd äh, meie raportööri juurde, proua Makovei, teil on sõna, palun. suur tänu. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada eesistujat, et nad tulid vastu parlamendi palvele, mille parlament esitas märtsikuises resolutsioonis ja et parlament on kaasatud äh, seadusandlikusse töösse täies mahus. see dialoog on meie jaoks väga oluline, arvestades seda, et see teema on keeruline ja et äh, see konkreetne nõuoleku, nõusoleku menetlus seda tegelikult ka nõuab. jah, ma tean, et nõukogu on neid teemasid arutanud, kuid tundub, et struktuuri osas pole suudetud kokkuleppele jõuda. täna oli siin kuulda ka uut näiteks seda, et nõukogu on taganenud mõningatest punktidest. mis minu jaoks on aga väga selge, on see, et meil on vaja tugevat ja tõhusat Euroopa prokuratuuri, kes suudab uurimisi läbi viia, süüdistuse esitada ja kohtu ette tuua kriminaal, kriminaale, kes, kurjategijaid, kes on seadust rikkunud. kuigi me toetame nii laia konsensust kui võimalik, ei peaks äh, see kindlasti õõnestama kogu Euroopa prokuratuuri projekti ja et sellest ei tohi kujuneda õigusalase koostöö valitsustevaheline institutsioon, meil on see olemas Eurojusti kujul juba. Euroopa prokuratuur kujutab endast aga midagi muud ja selle esialgne mõte oli ka milleski muus kõik sellised nõrgad lahendused, kus, mis ei too konkreetseid öö, ähm, äh, tulemusi Euroopa raha vastu, ei vasta maksumaksja soovidele. ja milleks me peaksime siis äh, suure kalli institutsiooni jällegi üles ehitama, kui see midagi tagasi ei too. praeguse ettepaneku kohaselt minu meelest ei saa see olla tõhus. nüüd, mis puudutab sisu, tulevase prokuratuuri struktuur peaks lähtuma sõltumatuse ja tõhususe printsiipidest. me teame, et äh, nõukogu eelistab kolleegiumi vormi, mitte komisjonipoolset hierarhilist vormi. kolleegiumi lahendus on meie meelest kohmakam aga asja iva puudutab pigem äh, prokurat-, prokuröridele antavat pädevusi kesktasandilt. nii et kõigepealt ma arvan, et me peaksime tagama läbipaistvuse ja avatuse, kui ähm, Euroopa prokuröre valima hakatakse ning äh, see oleks võimalik ainult läbi äh, konkursside, mida, milles siis hinnatakse kandidaate ja selle eesotsas peaks olema komisjon, ekspertide paneel ja need inimesed peaksid läbi käima ka Euroopa Parlamendi eest. ja et kõik selgelt välja öelda, meil ei ole vaja Euroopa prokuratuuri liikmesriikide esindajaid, nii nagu Eurojusti puhul, vaid Euroopa prokuröre, kes on ametisse nimetatud vastavalt konkreetsele konkursile ja see kolleegiumi lahendus, mille nõukogu on välja pakkunud, kui nõukogu selle tõesti peaks kinnitama, siis toetaksime meie seda, et erinevad prokuratuurikojad keskenduksid erinevatele teemavaldkondadele, tõukefondid, avalikud hanked ja nii edasi ja aluseks oleks prokuröride ekspertteadmised, mitte nende kodakondsus ja kindlasti peaks tähelepanu pöörama sellele et ei oleks suur väga suuri seoseid euroopa prokuratuuri prokuröride ja nende koduriikide vahel sellepärast et see võiks õõnestada nende sõltumatust veelgi enam väga oluline on kesksel ja detsentraliseeritud tasandil pädevuste selge kirjeldus aga euroopa prokuratuuril peab olema täispädevus öö, ähm, uurimistes ja süüdistuste esitamises koordineeritud järelevalve on keskel tasandil äh, praegu väga väga ähmaselt lahti kirjutatud samas äh, see euroopa lähetatud prokuröride lahendus on võimalik ainult siis ja mõeldav ainult siis kui on tagatud see, et need lähetatud prokurörid äh, ei satu surve alla ja et nende sõltumatus ei ole kompromiteeritud. me kutsume üles novaatorlikke lahendusi selleks, et tagada Euroopa kriminaalõigustiku osas läbimurre. arvestades seda, et meie pikem eesmärk on seadusandluse ühtlustamine liikmesriikides selleks et tõesti kujuneks välja tõeline vabadusel, turvalisusel ja julgeolekul põhinev ala, peaks äh, Euroopa prokuratuur saama äh, üle nendest probleemidest, ähm, mis on praegu prokuröri, prokuratuuride vahelise koostöö äh, puhul nähtavad. näiteks piiriülestel juhtudel tuleb tagada see, et menetlus prokuratuuris oleks ühtlustatud ja et antaks autoriseering uurimismeetmete jaoks et nendel oleks äh, ühtsete reeglite alusel võimalus tõendeid koguda liikmesriikides ja pöörduda ka mõne teise äh, liikmesriigi kohtu poole me tahame tugevat prokuratuuri kellel oleksid tõhusad meetmed menetluste jaoks ja kes suudaks ka äh, reaalselt midagi ära teha piiriüleste kuritegude puhul me saame aru et see tähendab seda et tuleks rohkem tähelepanu pöörata mm, menetlustagatistele ja et anda suuremad õigused äh, süüdistuse saanud isikutele ja me palume et nõukogu arvestaks praeguse õigusraamistikuga ja äh, teeks midagi ära äh, põhiõiguste vallas selles küsimuses. nüüd mis puudutab revisjoni ma arvan et prokuratuuri otsustega peaksid käima kaasas ka konkreetne hüvitiste süsteem kohtute ees ja järelevalve eest peab valmis vastutama samuti prokuratuur ja peab olema juurdepääs neil ka euroopa kohtule selleks et vältida kohtumenetluste blokeerimist kunstlikul moel ja nüüd ja see on oluline ka selleks et Ähm, kaduma läinud rahalised vahendid äh, taastada ohvritele. nüüd ma tahaksin rõhuda sellele kui oluline on infovoogude liikumine parlamendi ja nõukogu vahel ma loodan et nõukogu jätkab äh, senise praktikaga meiega võtta ühendust ja meid teavitada ja seega paluksime nõukogul äh, hoida parlamenti kursis kõikide faasidega selleks et ähm, saavutada institutsioonide vaheline konsensus et parlament saaks lõpuks anda ähm, nõusoleku selle uue ameti loomiseks. suur tänu, Monika. Birgit Sippel on, on esimene variraportöör. siiski proua Sippel ütleb, et tema ei ole raportöör. Ähm, jah, äh, äh, jah, esimees, siin on meil tegemist keerulise teemaga ja see puudutab väga paljusid aspekte. nii palju kui mina tean, on terve rida aspekte endiselt lahenduseta ja eesistuja rääkis meile, milline on praegu läbirääkimiste seis. E, e, minu arvates on tõesti väga raske nüüd otsustusi teha ja arutleda selle üle, sest nõukogu viimane dokument antud teema kohta on maikuust pärit ja seal käsitletakse ainult struktuuri ülesehitust eh, Euroopa prokuratuuril. aga kõik ülejäänud küsimused, eh, neid on ainult suuliselt valgustatud. nii et kui meie peame siin oma heakskiidu andma, siis selleks on meid vaja kõigepealt põhjalikumalt informeerida üksikute küsimuste kohta ja ma palun nüüd, et eesistuja äh, tõesti ka kirjalikult esitaks meile ülevaate läbirääkimiste seisukohta, nii et me saaksime täiuslikuma, terviklikuma ettekujutuse. nüüd konkreetsed küsimused, mis minu arvates on olulised. esimene ja siin ma olen nõus raportööriga, nimelt Euroopa prokuratuuri ülesehitus. ma võtan aluseks selle aasta maikuu dokumendi jah, kolleegium, alalised kojad, delegaat, prokurör, Euroopa prokurör, see on väga mitmeastmeline struktuur ja kui ma nüüd asja vaatasin, siis mul jäi küll mulje, et kas mitte ei ole tegemist liiga raskekaalulise struktuuriga ja kas tõhus, kiire öö, eh, otsuste langetamine on sellise struktuuriga võimalik näiteks ettepanekus viidatakse ka rotatsioonisüsteemile, iga kolme aasta tagant üks kolmandik äh, prokuratuurist vahetatakse välja, aga kuidas see täpselt olema hakkab, minul on endiselt ebaselge. ja mida sellest oodatakse, sellisest rotatsioonist. nüüd teine märkus, äh, sellele ka juba viidati alguses, nimelt äh, see tõelise sõltumatuse nõue nõukogu esindaja ütle, rääkis, et pearääkijaga on seda sõltumatuse küsimust juba puudutatud. ja ma lugesin ka liikmesriikide parlamentide seisukohta, sealhulgas ka meie Bundestag on oma arvamuse välja öelnud ja neilt tuli väga huvitav ettepanek, kuidas tagada Euroopa prokuratuuri sõltumatus, nimelt Nad ütlesid, et prokuratuuri juht äh, tuleks valida Euroopa Parlamendi poolt. ja sellisel juhul tõesti oleks tagatud absoluutne sõltumatus prokuratuuri puhul. nüüd, kui ma vaatan, mis minu dokumendis siin ees kirjas on, siis me, me näeme, et siin on nõukogu muudatusettepanekud, et parlamendiga konsulteeritakse. aga see meie Bundestagi äh, ettepanek on midagi, mis meil ühel häälel vastu võeti, et võib-olla nõukogu peaks ka arutama seda ettepanekut, tagamaks Euroopa prokuratuuri iseseisvus. ja teiseks Euroopa prokuröride ametisse nimetamine, see on artiklis neliteist ja viisteist kirjas maikuises nõukogu dokumendis. ja siin on mul järgmine küsimus Eh, kuidas siin muudatusi hakatakse läbi viima, sest eh, eh, siin liikmesriikide omavalitsuste rolli üldse ei ole ette nähtud ametisse nimetamise puhul. et kuidas see süsteem, mis liikmesriikides on prokuröride ametisse nimetamisel, oleks võimalik Äh, seda rakendada ka Euroopa prokuratuuri puhul kohtunike amet, prokuröride ametisse nimetamisel. ja veel, me just rääkisime Eurojustist ja olime ühel meelel, et pädevuste konflikt võib siin kahe institutsiooni vahel tekkida, meil on ju peale selle ka veel Olav, meil on Olav Eurojust ja nüüd ka siis Euroopa prokuratuur ja ma tahaksin nõukogult kuulda, kuidas tagada et pädevuste konflikti oht äh, kas likvideeritakse või vähemasti seda vähendatakse. see on meiegi jaoks väga tähtis. ja see seondub ka selle meie järgneva heakskiiduga siin parlamendis. ja veel üks küsimus. komisjon oma esialgses ettepanekus äh, öelnud ja see oli juba pikka aega tagasi, et et Euroopa prokuratuuri loomine ei too kaasa mingeid uusi täiendavaid kulutusi liikmesriikidele ja eelarvele, Euroopa Liidu eelarvele. et ma tahaksin küsida Euroopa Komisjonilt, kas praeguste läbirääkimiste valguses on see endiselt nii, et mingeid täiendavaid kulutusi prokuratuuri loomisega ei teki? ja viimane punkt ja ka meie raportöör juba viitas sellele, nimelt põhimõte. me ju teame, et menetlusõigustes on väga tähtis ka kahtlustatavate, süüdistatavate õiguste järgimine ja tähtis on tagada, et menetluse ajal oleks kõrgel tasemel üksikute isikute õigused kaitstud, kui neid kahtlustatakse või süüdistatakse, see on vaja täpsemalt siin formuleerida, et kuidas süüdistatavate kaitse on tagatud ka Euroopa prokuratuuri poolt. tahaksin selle kohta lisateavet ja viimane märkus, nõukogu dokumendis jäi mulle silma artiklis viis räägitakse sellest, et Euroopa prokuratuur tagab selle, et Euroopa põhiõiguste harta on järgitud äh, tema tegemistes äh, mida tähendab, et neid tuleb arvestada, järgida e, põhimõtteid, mis on kirjas e, Euroopa põhiõiguse hartas, tuleb tagada. E, ja praegune sõnastus on liiga nõrk, nii et nõukogu, palun kommenteerige. suur tänu, Silvi ja loomulikult äh, saavad komisjon ja nõukogu pärast uuesti sõna ja loodetavasti nad äh, panid äh, ka tähele teie küsimusi ja Timothy Kirkhope on järgmisena nimekirjas. suur tänu, härra esimees ja proua Kaufmanni märkustele jätkuks ütleksin, et nagu te kõik teate, mina räägin oma fraktsiooni nimel ennekõike aga Ühendkuningriigi vaatevinklist öeldes äh, meie, meil on erand vastavalt artiklile, protokollile kakskümmend üks selles küsimuses ja ka Taani on automaatselt sellest valdkonnas väljas koostööst vastavalt protokollile kakskümmend kaks. ma tahtsin seda lihtsalt mainida, sest meie fraktsiooni seisukohast äh, me toetame väga tugevalt äh, kõike, mis on tõhus ja mõistlik kui tegemist on võitlusega organiseeritud kuritegevuse ja pettuste vastu ja kindlasti tuleks rohkem võtta ette nende kuritegudega maadlemiseks aga peaasjalikult äh, seda koostöös liikmesriikide vahel ja kasutades ära tänaseks äh, kättesaadavaid vahendeid ja mulle tundub, et teinekord neid ei kasutata ära täies mahus. ja proua Kaufmann siin juba ka Saksa äh, vaatevinklist äh, mõnedele asjadele viitas ja on teisigi liikmesriike, kes on tõsiselt mures nende ettepanekute pärast. ja paari sõnaga tooksin ka välja need valdkonnad, mis meie jaoks on problemaatilised kus meie meelest selles ettevõt- ettevõtmises on äh, ütleme nii siis puudujääke kõigepealt see ettepanek loomulikult loob äh, eraldi süsteemid ja see juba iseenesest kõik mis asju teeb ainult keerulisemaks mis äh, hägustab seda pettuste ja ja kuritegevuse vastast võitlust on on iseenesest halb ja kui äh, hakatakse defineerima euroopa üleseid pettuseid siis see on äärmiselt raske see ei tähenda mitte ainult siis sellele institutsioonile ainupädevuse andmist vaid selle hakatakse ka ennetama praeguste siseriiklike lahenduste toimimist tulevikus mis on seni olnud paljudes riikides väga edukad ja seegi seega eraldusjooneks siin selle ainupädevuse osas tekitaks segadust ja kui need asjad lahku lüüakse, siis äh, see läheb meile kallilt maksma. teiseks, äh, ma arvan, et meie raportöör proua Makovei viitas juba sellele, kui palju see maksma läheb. mina tegelikult äh, väidaks vastupidist. komisjon on juba viidanud käivitamiskuludele ja et need on ainult kaks koma viis miljonit eurot iga-aastased äh, tegevuskulud mis esialgu olid kusagil seal kahekümne miljoni peal hinnanguliselt aga nüüd arvestades neid väidetavaid kärpeid äh, mida äh, on võimalik siis leida olafi ja eurojusti eelarvest on nüüd kusagil kuus miljonit eurost ja eurot ja kui me vaatame euroopa institutsioonide maksumust meile üldiselt ja seda mida me ette võtame on see kõik ikka väga pisku Äh, arvestades sellega, et mis selle eest peaks saama. meie poliitikutena ärgem unustagem seda, et kui me nõuame midagi oma laegastest, siis äh, ikkagi nii palju ainult et mida me suudame ka välja kanda ja praegu mulle tundub et tõesti on tegemist väga tagasihoidliku summaga ja seega ilmselt selle institutsiooni tõhusus on väga küsitav eriti arvestades seda et ta annab iseendale ainupädevuse. ja lisaksin ühte asja veel äh, kiideldakse siin sellega et äh, et see asi ei lähe meile kalliks maksma aga ja ja ka inimressursside kasutamisega proua kaufmann hetk tagasi rääkis sellest, et kuidas sinna inimesi hakatakse ametisse nimetama. et kes on need, kes kogu seda ettevõtmist hakkavad siis äh, kontrollima? me oleme kõik äh, väga mures sellepärast, et liikmesriigid võiksid siin mingisuguse öö, äh, rolli võtta ja et peaks olema mingisugune avalik konkurss. no asi läheks ainult segasemaks, kui me üritame siin meeleheitlikult olla objektiivsed teistes institutsioonides euroopas on töö läinud päris hästi sellepärast et me oleme otsustanud äh, valida lihtsalt kõige Äh, paremad inimesed, kellel on selles osas kogemusi ja me oleme nad ametisse nimetanud ja ma tean, et te nüüd ütlete selle peale, et jah, et äh, inglane ikka ütleks nii, aga meil on tõesti äh, Rob Wainwright Europoli eesotsas väga tõhus inimene, temal ju täiesti juhuslikult olid need oskused, mida meil oli vaja selle väga-väga olulise asutuse jaoks ja mida me kõik toetame ja sama kehtiks ju ka siin kui me hakkame siin äh, nõukogu poolt pakutud äh, žestide poliitikat toetama siis on tulemuseks äh, vastupidine sellele mida meil on tegelikult vaja tõhusat asutust. jah hea küll ühendkuningriik ei ole kaasatud sellesse koostöösse aga ma olen väga mures et väga paljud teised riigid ja jällegi saksamaa aga veelgi on neid riike kellel on väga tõhusad süsteemid tänaseks juurutatud. nad on juba jõudnud nende kuritegude jälile nad juba praegu väga tõhusalt äh, on esitanud süüdistusi ja ja juurelnud äh, kui see on olnud äh, võimalik nii et ainupädevuste andmine oleks väga väga suur viga ja lõpetuseks kõige parem viis ähm, kindlasti nende asjade edendamiseks oleks see kui toodaks kokku kõikide liikmesriikide senised kogemused ja rohkem tuleks panustada koostööle ja koordineeritusele ehk siis äh, nii uurimisfaasis kui ka süüdistuse esitamise faasis. me ei peaks siin ainult ähm, pinnapealset tööd tegema, minul on nende ühiste uurimisrühmadega, härra esimees, nagu te teate, väga suur kogemus, ma olin meie raportöör selles küsimuses ja esialgu see tulemus tõotas head, aga nüüd see on olnud pettumust valmistav, sellepärast et Euroopa korravalveametid ei ole teinud omavahel piisavalt koostööd me peame ära kasutama seda, mis meil on, meil juba on väga palju, me teame, et oht äh, kõlgub meie kohal, me kõik teame, et me peame midagi ette võtma, aga tehkem siis seda nende vahenditega, mis meil täna juba on, muutkem nad tõhusamaks ja andkem neile piisavalt ressursse, et nad saaksid oma tööd teha, aitäh. suur tänu, ütleb härra esimees. järgmisena saab sõna Louis Michel. suur tänu, härra esimees mul on väga hea meel kuulda, et nii komisjon kui ka nõukogu no on nõus äh, sellega et äh, euroopa prokuratuur tuleks luua nii kiiresti kui võimalik aga loomulikult ei tohi seda teha iga hinnaga ja sellepärast ma olen täiesti nõus äh, nende seisukohtadega ja muredega mida väljendas meie kolleeg kaufmann. euroopa parlamendi seisukoht on kõigile teada me oleme selle juba ju võtnud vastu eelmise mandaadi ajal ja võib olla ei peaks me liialt äh, praegu eemalduma sellest äh, seisukohast. Äh, jah väga palju on sellest siin räägitud et euroopa prokuratuur oleks suur samm euroopa lõimumisprotsessis edasi aga samas on see asi mis puudutab riikide suveräänsust ja meie õigussüsteeme näiteks kollase kaardi kasutamine mille mille poolt on olnud paljud euroopa Äh, parlamendid, Euroopa prokuratuurile tuleb anda legitiimsus, kuid tuleb lähtuda põhimõtetest, mis on meie Euroopa demokraatia aluseks. see legitiimsus, äh, nõukogu saab seda säilitada ainult siis, kui kaasatakse komisjon ja Euroopa Parlament sellesse protsessi nii palju kui võimalik. seega me tahaksime, et nõukogu kaasaks Euroopa Parlamendi läbirääkimiste ajal äh, täies mahus, tuleb korraldada terve rida ühtseid kohtumisi selleks, et tagada institutsionaalne dünaamika ja selle selle tasakaalustatus. Triilo-, äh, kolmepoolsete läbirääkimiste vorm võiks ka siin olla märksa legitiimsem lähenemine ja märksa veenvam äh, protsess nüüd äh, natuke ma olen mures äh, sellepärast et see stru prokuratuuri struktuur on hakanud võtma teist kuju äh, nõukogu toetab kolleegiumi vormi mis aga kahjustaks seda uut süsteemi ja õõnestaks ka lähetatud prokuröride sõltumatust ja sellepärast meie fraktsioon pigem toetaks föderaalset tüüpi lähenemist mitte valitsustevahelist institutsiooni nüüd see puudutab otseselt euroopa usaldusväärsust euroopa peab lähtuma oma kodanike põhiõiguste kaitsest kolm institutsiooni peavad olema võimelised äh, arvestama meie liikmesriikide erinevustega ja nad ei tohiks toita äh, meie kodanike hirme ja samas peaksid olema piisavalt ambitsioonikad terve rida küsimusi on siin veel lahtised härra kirkhope rääkis äh, kuludest ja maksumusest loomulikult äh, ka arvan mina et äh, tuleb täpsustada ei ole realistlik see summa mille komisjon on praegu välja käinud see on võibolla atraktiivne ja veetlev aga minu meelest küll Ehm, ei tohiks raha nüüd ehm, muutuda selles põhimõttelises küsimuses ehm, mingisuguseks probleemiks aitäh you, suur tänu louis järgmisena saab sõna Jan Albrecht suur tänu ja suur tänu nende seisukohavõttude eest ma tahaksin kõigepealt viidata sellele et meil on vaja tõhusamat koostööd äh, selleks, et nende kuritegude kahjude vastu võidelda äh, Euroopa tasandil ja see asi on pakiline, arvud räägivad enda ees. aga isegi, kui meil õnnestuks Euroopa prokuratuur korralikult üles ehitada, on selge, et mitte kõik Euroopa liikmesriigid ei liituks sellega ja seega me peame toestama koostööd Eurojusti ja Euroopa prokuratuuri vahel ja kõigepealt loomulikult tuleb Eurojustis seda koostööd hoogustada selleks, et nende kuritegude vastu võidelda, peab olema selge see, et see süsteem toimib. ma olen Timothy Kirkhopiga nõus ka selles osas, et ühtsed uurimisrühmad kujutavad endast võimalust toestada juba praegu kohapeal koostööd, me ei pea ootama seda, et kerkivad uued institutsioonid, aga äh, ma arvan, et me loomulikult peaksime siiski Euroopa Prokuratuuri ameti ehitamisega jätkama, kuid seda ühel tingimusel. Euroopa Prokuratuur on võimalik ainult siis kui on ette nähtud ka harmoneeritud standardid menetlusliku õiguse puhul ja kriminaalõigustik on harmoneeritud me oleme tegevuskava küll koostama hakanud aga see ei ole veel valmis ja ma eeldan et nõukogu ka selle ettepaneku osas äh, niipea kui võimalik kokkuleppele jõuab selleks et me võiksime tagada äh, kõrge kaitsetasandi mitte ainult euroopa kohtu poolt pakutava miinimumi see minu meelest ei oleks sobiv lahendus ei oleks sobiv see et lihtsalt harmoneeritakse ja selle harmoneerimise käigus siis paljudes liikmesriikides tuleks standardeid alandada aga ka Euroopa prokuratuuri eh, seadusandluse raamistikus tuleb eh, menetluste osas reeglid korda saada. praegu see nii ei ole ja nõukogu siin ütles, et nad tahavad enamus menetluslikku õigus, menetlusõiguslikke aspekte välja võtta minu jaoks on see mm, piir millest ma enam üle ei läheks sellepärast et ilma menetluskorrata ei saa see prokuratuur normaalselt töötada see ei ole usaldusväärne äh, variant äh, siis meie jaoks sest muidu läheb seal see asi ju niimoodi et prokurörid valivad just kõige sobivama äh, menetluskorra ja ja selle vastu me peaksime selgelt ka olema ja euroopa parlament ei saa olla nõus sellise ettepanekuga see ei tähenda seda et me paneme käe ette sellele prokuratuurile vaid tuleb mingisugused piir piirid paika saada ja viimane märkus veel selleks et vältida seda et hakatakse menetluskordi valima vastavalt olukorrale eh, ja oma soovide järgi ja et ei tekiks eh, kaebusi iga üksiku otsuse osas peaks ka prokuratuuril olema võimalus äh, prokuratuuri puhul siis olema ette nähtud konkreetne kord vaidlustada seda äh, prokuratuuri otsust see see ettepanek tuleb läbi vaadata läbi vaadata euroopa kohtu vaatevinklist euroopa kohus peab äh, olema nõus kõikide nende sätetega mis euroopa prokuratuuri õiguslikku alusesse sisse lähevad see ei tähenda seda et äh, prokuratuur või kohus peaks olema sõltumatu ma arvan et euroopa kohus järelevalvajana ei võtaks mitte kellegi äh, sõltumatust ära aga vastupidi me peame loomulikult äh, prokuratuuri sõltumatust suurendama nii palju kui võimalik väga oluline on see just nimelt korruptsioonivaldkonnas tuleb tagada sõltumatus aga justiitsjärelevalve Euroopa Kohtu läbi tuleb juurutada. iga äh, prokuratuuri sammu osas peab olema võimalus äh, esitada vastuväiteid ja äh, see peaks olema sisse kirjutatud igasse mm, seadus, igasse seadusandluspunkti, mis puudutab näiteks juurdlust ja see oleks ju näiteks oluline minu kui kostja jaoks mõnes teises liikmesriigis. kõige olulisem aga on just nimelt see menetluskord, see on väga-väga delikaatne samm, mille me praegu astume, kui liikmesriigid menetluskorras ei suuda kokkuleppele jõuda baaspõhimõtete osas, mis ei oleks madalate standarditele rihitud, vaid kõrgetele standarditele, siis eh, kui me seda ei suuda, siis ei ole meil õigust ka luua seda prokuratuuri. suur tänu, härra esimees meie variraportöörid äh, on kõik kõrgetasemelised ja terve rida kolleege on veel soo- sõna soovinud aega meil on selleks äh, nii et äh, muret ei ole ja Aksel Foss teie saate esimesena sõna palun ma tänan Claude kõigepealt tahan kinnitada üle seda, mida proua Kaupmann ütles ja eelkõnelejad ütlesid ja härra Albrechtki lõpetuseks ütles. kõigepealt on vaja teada, kuidas Euroopa prokuratuur äh, hakkab ka äh, toimima seoses liikmesriikides tehtavaga. Äh, koostööks on üles kutsutud, aga see on juba iseenesest vastuoluline üleskutse. on vaja tugevasti nüüd järele mõelda selle üle, et mis see kõik kaasa tööb. mina arvan, et ettepanek ei käsitle ka piisavalt subsidiaarsuse põhimõtet ja praktilise töö tasandil äh, härra Albrecht ka viitas sellele, äh, võivad tekkida tohutu suured probleemid. nii et milline prokurör, milline äh, prokurör siis hakkab juhtumi eest vastutama ja kas sõltumatusest siis ikka saab enam prokuröride puhul rääkidagi. ja minu arvates on vaja ka mõelda selle peale, kuidas seda meeldiva kohtualluvuse probleemi lahendada, foorum shoppingut lahendada, nii et mina arvan, et praegu siin on tegemist nagu lapiteki tekitamisega, aga meil on vaja ikkagi horisontaalset süsteemi Euroopa Liidu tasandil, mis hästi toimiks ja ka tõendite menetluse peale mõtlema ja seda äh, äh, nüüd karistusmenetluse õiguse teema jälle nii nagu meil Saksamaal on, et on õigus korralikule kohtumenetlusele, õiguspärasele kohtunikule, selline põhimõte kehtib meil ja jälle peame mõtlema siin, kuidas täpselt see põhimõte eh, saab järgitud meie Euroopa prokuratuuri ettepanekus, aga praegu seda ei ole üldse käsitletud ja peab põhjalikult järele mõtlema, kuidas ikkagi seda kõike läbev süsteem, eh, kolleegium, Europol, Olav, Euroopa prokuratuur, kuidas sellest selline eh, ühtne süsteem luua, kas meil Olavit üldse enam vaja siis on eh, või peaks ta kuidagi teistmoodi korraldama, nii et seda peame ikka palju-palju põhjalikumalt nüüd mõtlema, et ei tekiks meil sellist lapitekki. ja kokkuvõtteks ma arvan, et meil on vaja äh, korralikult see Euroopa prokuratuuri ülesehitamise küsimus läbi mõelda. Uh, ma tänan. proua Meer. ja tänke veel, voorzitter Um, ik ben fel tegenstander van de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Um, maar... Aitäh. Minu erakond leiab, et tegemist on äh, siseriikliku pädevusega ja see peab nii ka jääma. Euroopa Liit siia ei puutu absoluutselt isegi äh, selles osas, mis puudutab äh, liidu finantshuvisid, sellepärast et need on ju liikmesriigid, kes maksavad Euroopa Liidu eelarvesse, seega peaksid siseriiklikud asutused tegelema nende probleemidega. aga mul on mitu küsimust. minu riigis, äh, Hollandis, ei ole selgust selles osas, et mis puudutab sellist ühtset õigusruumi võib-olla komisjon saaks mulle selgitada seda mõistet paremini ja millised on äh, ka vastavad äh, pädevused, riiklike kohtute pädevused selles ühtses Euroopa õigusruumis, seda võiksite ka selgitada. ma tean, et äh, debatt sel teemal käib ja mina tahaksin teada, millised on poolt- ja vastuargumendid nendele mõtetele. ja ma tahaksin teada, kas eesistuja mõtleb ka, et tegemist on alles esimese sammuga selleks, et jõuda kriminaalkoodeksini Euroopa Liidu tasandil. ja ma leian, et oleks hoopiski kasulik teha tõhusamalt koostööd liikmesriikide vahel, aitäh okay,. Is... ma tänan, proua Swinburne. Tack för ordet, herr ordförande, och tack för information. Ma tänan, Äh, me tänan ka kogu selle info eest, mida jagati. mul ei ole mingeid konkreetseid küsimusi, küll aga tahaks rääkida, mida meie asjast arvame. kõik on väga selge ja lihtne. Euroopa superriik võtab üha konkreetsemat ja konkreetsemat vormi ja kui me vaatame äh, äh, Rootsis, kuidas tagatakse õiguskord, siis meie küll näeme, et meil kodus äh, meie ametivõimud on absoluutselt suutlikud toime tulema ka piiriüleste kuritegudega. ja seda väga hästi. ma arvan, et komisjon peaks oma uurijad Brüsselisse jätma. Peter Niedermüller, Peter. Eh, Peter, palun. Eh. suur tänu. minult lühike ja üldine märkus sel teemal. Eh, jah, nõukogu eesmärk praegu on lahjendada, nõrgendada komisjoni ettepanekut ja vähendada prokuratuuri iseseisvust. lihtsalt tahetakse Eurojusti sarnane organ luua Äh, liikmesriigid saavad delegeerida oma prokuröre sellesse prokuratuuri ja äh, iseennast seirata seeläbi. Euroopa Parlament samas peab vastu tulema kodanike äh, nõuetele, et valitsused ei tohi suletud uste taga nendes asjades isekeskis kokku leppida. organiseeritud kuritegevus, pettus, korruptsioon kahjustab Euroopa Euroopa Liidu finantshuve ja sellisel juhul äh, tuleb sellega tegeleda läbipaistvalt ja luua tõeline Euroopa prokuratuur. teisalt äh, äh, me peame muutma ka Olafi ja Eurojusti määrust samal ajal, et ei tekiks meil liigset bürokraatiat ja dubleerimist. ma arvan, et Euroopa Parlament ja libekomisjon peavad nõudma, et sünnik läks nõukogu teksti kohta uuring ja siin me avaldame poliitilist survet liikmesriikidele. ma tänan, Peter. Katarina, palun. Yes, please. aitäh, aitäh, härra esimees tahan tänada ka eesistujat tehtud töö eest. tänan raportööre ja variraportööre, kes kirjeldasid väga hästi, mis praegu on toimumas äh, läbirääkimistega Euroopa parla-, prokuratuuri loomisel mina leian, et väga mitmetel puhkudel olen ma nõus nende murepunktidega, mis siin täna tõstatuti. eriti ma leian, et on ülioluline ja ma ühinen selle palvega, et tuleks rohkem kaasata parlamenti, Euroopa Parlamenti järgnevatesse läbirääkimisfaasidesse. nii et ka meie teaksime täielikult, mis seisus läbirääkimised on ja et parlament saaks ka omalt poolt ettepanekuid välja tuua selle olulise ettepaneku osas ma juba ütlesin, siin on väga palju lahendamata küsimusi, eriti just struktuuri osas, toimimise osas, erinevate eh, tagatiste osas ning sa-, ühelt poolt siis menetlustagatised kahtlustavate eh, puhul ja ka muidu aga samas ei tohiks see kahtluse alla seada Euroopa prokuratuuri asutamist äh, ennast, aga see peaks olema meile kõigile stiimuliks, selleks me leiaksime õiged lahendused, äh, lahendamaks neid äh, praegu tõstatatud küsimusi mõnedes liikmesriikides on pettustega võitlemine väga hästi toimiv, nagu siin öeldi, aga see võiks olla ju edasine stiimul selleks, et läbirääkimised viiksid ühe sellise asutuse toi-, loomiseni, mis tõhusalt öö, ähm, otsiks lahendusi ja mis oleks ka sõltumatu, mis on meie jaoks ülioluline selleks, et tõhustada koostööd liikmesriikide vahel, võitlemaks äh, liidu finantshuvide rikkumiste vastu, minu arvates saaks see anda lisandväärtust Euroopa Liidule üldisemalt ja kordan, parlamendile tuleks anda võimalus äh, selle asutuse loomisel kaasa rääkida, aitäh! ma tänan ja äh, viimased kaks sõnavõtjat ja siis on nimekiri suletud, härra Lopes Aguilar järgmisena. aitäh, minu arvates on tähtis, et iga kord, kui me avame arutelu iga menetlusliku etapi üle, ja aluseks on Euroopa Liidu toimimise leping, alusleping, kui artikkel, kus öeldakse, mis on Euroopa prokuratuuri eesmärk, siis meil tekib kohe selle peale arutelu poliitilisel tasandil ja ka tehniliste üksikasjade üle. mida toob kaasa äh, Euroopa prokuratuuri loomine? loomulikult tehnilised üksikasjad on väga keerukad, aga samas on eh, vaja ka ikkagi meeles pidada, et tegemist on poliitilise organiga, ei ole tegemist poliitilise organiga ja komisjon eh, peab eh, väga suure töö ära tegema ja nõukogu peab väga suure ära te tegema. iga liikmesriik peab palju ära tegema sest sest meil on niivõrd erinevad õiguslikud traditsioonid ja tuleb läbi vaadata kõik see, mis on liikmesriikides, aga poliitilisest seisukohast on selge, et meil on vaja üle-euroopalist institutsiooni, mis tegeleks piiriülese kuritegevusega kõikjal Euroopa Liidus. ja selline asi ei ole jõukohane liikmesriikide õigussüsteemile, kohtutele, õiguskaitseorganitele, prokuröridele. selliste kriminaalsete struktuuride uurimine Euroopa Liidu tasandil ei ole liikmesriikidele üksi jõukohane. ja meie oleme ju alati teadnud seda, kuivõrd erinevad on meie äh, Äh, protsessuaalsed õigused liikmesriikides, äh, garantiid ja iga liikmesriigi kriminaalkohtu menetlused on väga erinevad ja on vaja just Euroopa tasandil, Euroopa prokuratuuri, mis aitab üle saada nendest kitsendustest ja puudustest, mis liikmesriikide tasandil on ja ka Euroopa Liidu tasandil on selles piiriülese kuritegevusega võitlemises. nii et selle asemel, et ikka ja jälle öö, äh, neid üksikasju arutada neid tehnilisi üksikasju ja keerukusi, loomulikult nendest tuleb jagu saada ja need tuleb ületada. ja see on suur peavalu nõukogule ja komisjonile ja liikmesriikidele, aga praegu tuleb meil saata selge sõnum selle kohta, et väga õigustatult see artikkel kaheksakümmend kuus läks sisse Euroopa Liidu aluslepingusse justiitsvaldkonda. nii et ma lihtsalt pidin teile veel kord meelde tuletama seda, et meie komisjon, libekomisjon, eh, peab kinni pidama poliitilistest põhimõtetest ja üles kutsuma komisjoni ja nõukogu edasi liikuma ja mida kiiremini, seda parem. et et eh, selle Euroopa Parlamendi ametisoleku ajal veel asjad teoks saaks. ja viimane on härra Voit. ma tänan ja tahaksin jälle põhimõttelise küsimuse just tagasi tulla, mida viitas ka proua Kaufmann, nimelt et põhiõigustest tuleb kinni pidada ja see on otsustava tähtsusega Äh, äh, komisjoni ettepanekus kõik see nii oli, aga kas vahepeal ei ole midagi muutunud? Äh, Euroopa põhiõiguste harta, inimõiguste konventsioon, Euroopa Liidu õigusaktid näevad ette diferentseeritult, et on erinevaid diskrimineerimise aluseid, mida ei tohi kuidagi kahe silma vahele jätta. ja Saksamaal on meil võrdõiguslikkuse seadus Eh, me oleme üle võtnud need Euroopa Liidu õigusaktid eh, välja värvatud ehm, vaadete, diskrimineeriv poliitiliste vaadete tõttu ja minul on küsimus, et eh, kas meie valitsus ei ole ennast siit nüüd välja jätnud ja kas Euroopa Komisjon on sellega tegelenud ja uurinud asja, et ka Saksamaa liitvabariigis kõik täpselt üle võetaks mis on eh, diskrimineerimise vastases kataloogis kirjas, võib-olla on ka teisi liikmesriike, kus seda ei ole sajaprotsendiliselt tehtud ja eh, ja kas tohib nii, et eh, tohib põhiõigustest kinni pidada nii, et osa aspekte jäetakse välja mõnedes liikmesriikides. kõigest tuleb kinni pidada ja mitte ainult minu koduriigis, vaid ka teistes liikmesriikides me näeme, et äh, tihtipeale kodanikke ei anta edasi teist, äh, teistele liikmesriikidele, ei anta üle teistele liikmesriikidele, kui neid on seal süüdistus esitatud. ma tänan. nüüd tulen tagasi meie raportööri juurde nüüd proua Makoveile annan sõna ja siis kuulaks ära ka komisjoni ja nõukogu vastused. loodan, kuulasite tähelepanelikult, mida öeldi ja vastate ka küsimustele. jah, see, mida ütles härra Varandos ja meie variraportöörid, üksikud saadikud, kes on väga kogenud, on sel teemal kogu aeg silma peal hoidnud ja miks me oleme selle vastu nii huvitatud, see on kriminaalõigussüsteemi lõpp, väljakujundamise lõpuleviimine, see on ülioluline teema meie jaoks ja on vaja protsessuaalseid õigusi ka muuta, see on tohutult tähtis teema meie jaoks. ja pidasin ma seda, mida Fernando ütles, tegemist on äh, parlamendi jaoks ka tohutult suure ülesandega ja väga palju tööd tuleb meil parlamendis ära teha ja ka nõukogul suunal. tegemist on eh, kriminaalõigussüsteemidega, mis ei ole omavahel kooskõlas liikmesriikides. nii et eh, tuleksime kõigi nende konkreetsete küsimuste juurde tagasi mis esitati ja siis võib-olla nõukogu ja komisjon vastavad. kõigepealt proua Makovei. The EPPO is provided for jah, Euroopa prokuratuuri loomise eh, on juba ette näinud alusleping, teiseks eh, me ei saa oodata, et, et ja samas äh, me teame, et äh, kriminaalõigusalased aktid liikmesriigis on väga erinevad. Euroopa Liidu kriminaalõigus on meie pikaajaline eesmärk, me võime selleni jõuda ühel päeval, äh, aga hetkel me ei tea, kas meil see õnnestub. aga samas on meil vaja luua Euroopa prokuratuur, sellele vaatamata. aastal kaks tuhat kolmteist, ma tuletan kolleegidele meelde, Euroopa kontrollikoda avaldas pettuse eh, vast-, kohta aruande ja siin on tegemist miljonite ja miljonitega Euroopa Liidus raha, mida kunagi kätte ei saada ja kurjategijaid ei võeta kunagi vastutusele. nii et Euroopa prokuratuur peaks selle eh, probleemi lahendama ja sellepärast alusleping prokuratuurile viitabki nüüd äh, minul on vastused ka esitatud küsimusele, milliseid protsessuaalseid äh, õigusakte me kasutame, kui toimub läbiotsimine Itaalias, siis järgitakse läbiotsimisel Itaalia õigust, kui on arreteerimine Saksamaal, äh, siis kohaldub Saksa õigus ja nii edasi. ja uurimise lõppfaasis, kui Euroopa prokurör otsustab, millisesse kohtusesse, millisse liikmesriiki asi suunatakse ja millisele riigile isik üle antakse, siis kõik materjalid, mis on kogutud uurimise ajal, peavad seal tunnustamist ka leidma. ja siis on juba kohtute asi. praegu Olav teeb meil uurimisi ja saadab partneritele liikmesriigis siis tulemused. ja pea enam kui pool uuringuid pärast seda jäävad toppama liikmesriikides, kui Olav on need edastanud. ja me teame, et on liikmesriike, kus maksu, maksete raha, mis on kõrvaltoimetatud, ei saa ta tagasi aga me tahame ju seda, et kogu raha tagasi saadaks sellistel puhkudel. ja on tõesti suurepäraseid liikmesriike, kes tõesti kõik raha sisse nõuavad ja petturid ka vastutusele võtavad. aga sellega hakkab tegelema Euroopa prokuratuur kogu Euroopa Liidu eest tulevikus nii et tähtis on edasi liikuda, Olav teeb meil praegu haldusuurimisi ja äh, justiitskoostöö Eurojustis ja Europolis äh, toimub erinevalt, aga Euroopa prokuratuur hakkab tegema midagi unikaalset, ta käivitab äh, uuringu ja viib selle kuni lõpuni. ja juhtumeid jagatakse pisteliselt juhuslikult prokuröride, kes hakkavad neid menetlema, et ära hoida kallutatus ja kasutamist leiavad kõikide liikmesriikide protsessuaalsed õigused, sõltuvalt ju sellest, millises liikmesriigis asi toimub ja tunnustatakse ka selle liikmesriigi kohtuotsuseid, kuhu juhtum edasi suunatakse, ma tänan. aitäh. nõukogu, palun. aitäh aitäh, härra esimees. ennekõike ma tahaksin öelda, et ma olen äh, nõus kõigega, mida just praegu ütles proua Makovei meil on ühtne eesmärk, me tahame koos äh, EPO-t, mis oleks äh, tõhus ja toimiv ja mis oleks sõltumatu. meie anname endast parima selleks, et detsembri nõukogus EPO-t käsitleda ja võtame aluseks uue äh, menetluse selle juhtprokuröri äh, valimiseks ning samuti võib-olla ka teiste aseprokuröride, delegaatprokuröride jaoks. ning lisaks tahaksin ma vastata ka härra Michelile, kes ütles, et äh, komisjon ja nõukogu tahavad kiiresti edasi minna et võtab vastu kiiresti äh, see määrus. ma ei tea, kas komisjon äh, vastab samamoodi ja nõukogu kindlasti äh, tahab, eesistuja tahab kiiresti edasi minna ning ähm, võtta arvesse siis kõikide liikmesriikide soovi. proua Kahman ja härra Albrecht et äh, võib-olla ei olnud minu sissejuhatus äh, selge, sest te ütlesite, et me tahame menetlusõiguslikud sätted kustutada ettepanekust, võib-olla mina väljendasin ennast segaselt. meie tahame väga tugevat ja toimivat äh, süsteemi menetlusõiguste tagamiseks, me ei taha neid üldse tekstist välja jätta praegune süsteem ja me seda oleme juba hääletanud äh, Milano mitteametlikus nõukogus, siis meie minister tahtis, et ka teised ministrid äh, arvamust avaldaksid, milline on see ambitsioonikuse tase menetlusõiguste tagamisel menetlustesse äh, kaasatud isikute puhul ning praegusel hetkel on meil miinimumkaitsetase Euroopa Liidu õiguses, kõikides direktiivides on need sätted juba paigas ja ka on ka siseriiklikud meetmed. tahaksin rõhutada, et Itaalia eesistuja on võtnud kaks ettepanekut, mis on juba ammu välja pakutud ning loodetavasti detsembris me saame ka süütuse presumptsiooni direktiiviga välja tulla. detsembris oleme palju edusamme teinud ka õigusabi direktiiviga, seega meie oleme võtnud endale ülesandeks põhiõiguste kaitse ja tahame selle kõik EPPO määrusesse samuti sisse panna. ma tervitan ka seda kutset proua Kaufmannilt Äh, dokumentatsiooni tutvustada, lisaks sellele, mis juba internetis äh, ringi käib, on detsembri tekst selline, mida saaks avaldada, sest see läheb ministritele ja siis te saate tervikliku pildi. praegu on selle ettepaneku äh, põhiosad seal olemas ja loodetavasti saame need ka parlamenti edastada mis puudutab rotatsiooni prokuratuuri puhul, te esitasite selle küsimuse, see on selline esialgne süsteem, see ei ole alaline süsteem, et iga kolme aasta tagant hakkavad nad roteeruma. see on esimene faas, nagu ka teiste õigusasutuste puhul, kui see asutatakse, siis tahetakse vältida seda, et teatud aja jooksul, mingi üheksa aasta pärast on kõik ühel hetkel lahkunud meie tahame panna paika süsteemi, kus äh, Äh, kõik toimib hästi, alguses on see rotatsioon kolme aasta äh, kaupa, aga mingil hetkel peaks see süsteem lakkama sellisena toimimast ja automaatselt edasi minema, nii et mina selle pärast ei muretseks siin oli Bundestagiga seotud küsimus peaproktu-, prokurör, mille nimetab Euroopa Parlament poolt ähm, uurime seda võimalust ja pakume välja ähm, õhusa süsteemi sõltumatuse tagamiseks Euroopa äh, prokuröride puhul. praegusel hetkel me oleme arvatusele võtnud selle paneeli või ümarlaua, kes hakkab siis, mis toimib samamoodi nagu Luksemburgi Euroopa Kohtu kohtunike nimetamisel, see on siis avatud äh, menetlus äh, on, pannakse paika äh, siis äh, kõige äh, selline nõndanimetatud shortlist või ähm, need parimad kandidaadid, samamoodi on see menetlus toimunud ka Euroopa andmekaitse inspektori puhul. Öeldakse, et ähm, Euroopa Justi ja teiste asutustega võib tekkida pädevuste konflikt, aga praegu mul terviklikku vastust ei ole, sest me ei ole nende sätetega veel põhjalikult tegelenud, aga ma leian, et meil on vaja väga selget teksti ettepanekus, mis puudutab finantshuvide kaitse direktiivi, sest äh, tuletan meelde, et EPPO reguleerimisala on seotud just ka süüdistuseme esitamise äh, mõistele, mis on ka finantshuvide kaitse direktiivis äh, sees. alustas, alustasime täpselt samal päeval, nagu raportöör äh, Kressle ja Aguiar, meil on olnud juba üks ühine koosolek, praegu me läheme väga kiiresti edasi ametliku kolmepoolse läbirääkimisega selleks, et see direktiiv mitte ainult vastu võtta, aga et panna seal paika selged mõisted, sest kui mõisted on direktiivis väga selgelt paigas, siis on meil ka EPPO jaoks mandaat olemas paneme siis paika, millised äh, süüteod äh, ja rikkumised jäävad sinna reguleerimisalasse ja millised mitte. ning teiseks ma leian, et teabe vahetamine on siin äh, võtmeküsimus, dialoog EPPO ja teiste ametite vahel, eriti just Eurojustiga, on oluline, selline infovahetussüsteem toi-, peaks toimima väga tõhusalt ning mis puudutab Eurojusti, siis äh, selle puhul me arvame, et tema roll on ülioluline selleks, et tagada hea koostöö EPPO ja kolmandate riikide vahel, mitte ainult kolmandate riikide vahel, kuulsime, et võib-olla kõik liikmesriigid ei ole kaasatud ettepanekusse, võib-olla siis äh, artikkel viiest jäävad osad välja, vaatame siis, mis nendega saab et sellistel puhkudel Eurojust mängib ähm, üliolulist rolli. kulude osas äh, annan sõna komisjoni kolleegile vastamiseks nagu ma juba ütlesin, siis temaatilise debati juures me olesime juba arutanud seda küsimust, kes peaks ähm, EPO-t rahastama pärast seda, kui kollegiaalne süsteem on läbi. Need on liikmesriigid, kes võtavad selle, need kulud oma kanda või läheb see Euroopa eelarvest, aga see küsimus on praegu arutamisel. tahaksin tulla tagasi proua Meeri küsimuse juurde. ühtne õigusruum, äh, see on äh, väga hea väljend, aga siin on ka idee sees ja mina olen äh, üritanud tutvustada sellist äh, õigusruumi, kus EPPO saab tõendeid koguda selleks, et äh, uurimismeetmeid algatada, ilma et ta peaks äh, tundma takistusi või piire. meil on äh, delegeeritud süsteem, meil on Euroopa delegaatprokurörid, kes tegutsevad siseriiklikul tasandil, õigusasutustes, riikides, me leiame, et siseriiklikud süsteemid on kooskõlas selle tsentraliseeritud süsteemiga. nüüd aga Euroopa kriminaalmenetluskoodeks ei, ei, äh, seda ei tule, me üritame praegusel hetkel lihtsalt harmoneerida menetluslikud eeskirjad äh, EPPO puhul, aga kohtuistungid ise äh, siseriiklikes kohtutes toimuvad täpselt samamoodi, nagu nad praegu toimuvad, sest EPPO tuleb välja ainult tõenditega siseriiklike kohtute jaoks ja seal hakkavad kehtima siseriiklikud menetlused. ja lõpetuseks äh, tahaksin kiirelt vastata härra Voile väljaandmiste kohta. juba äh, Euroopa arestimääruse puhul panime paika sellised sätted, millega on võimalik äh, seda teha, kui on ühe liikmes riigi kodanik, keda tuleks välja anda teise liikmesriigi EPPO süsteem, ei tule ilmselt erinev, me arutame seda veel, aga EPPO võiks jah, paluda õiguskaitseasutuselt Euroopa arestimääruse väljaandmist, peame arutama seda, mis on praegu olemas ja mis on hakanud kehtima kahe tuhande eh, teisest aastast alates, üritasin vastata kõikidele küsimustele, aga kui küsimusi juurde tuleb, siis olen valmis nendele ka vastama, aitäh aitäh ja nüüd komisjon, palun. aitäh, esimees, mul ei ole palju lisada nõukogu kolleegile, aga tahaksin kõigepealt ütlema, et äh, komisjonil on väga hea kuulda, et äh, siin on nii suur toetus prokuratuuri asutamisele aga samuti ka, et te olete nõus kõikide ettepanekutega, mis me oleme välja pakkunud selles osas, mis puudutab sõltumatust ja tõhusust, nii et kõik raportöör ja kõik siin ähm, ruumis äh, olid nõus meie ettepanekuga, komisjon teeb hea meelega edasi tööd Euroopa Parlamendiga, arutelude ajal meil on vaja äh, palju informatsiooni. siin tõstatati väga palju huvitavaid küsimusi, ja kuulsime väga palju erinevaid kommentaare, nimelt koostöö Eurojusti, EPPO ja Olafi vahel, see on seotud äh, ka kulude küsimusega, mis siin tõstatus, jah, tõesti, ettepanekut ette valmistades mõtles komisjon väga pikalt, kuidas see kõik toimida võiks ja teatud mõttes on see kõik väga lihtne, see tähendab seda, et äh, kui EPPO on pädev, tehakse vastav otsus, siis äh, riiklikud äh, pädevad asutused ei ole enam pädevad seda tegema ning selle tulemusel Eurojust ei ole, ei saa enam tegevusi äh, siseriiklikul tasandil toetada või koordineerida. kui nüüd siseriiklik asutus saab pädevuse, siis Eurojustil on roll mängida ja ta saab toetada siseriiklikke asutusi ja kinnitan ka seda, mis nõukogu ütles selles osas, et Eurojust on seotud kolmandas faasis koostöösse ja koostöös liikmesriikide, kolmandate riikidega ja samuti ka nende liikmesriikidega, kes EPO-s ei osale. mis puudutab kulusid, siis tahaksin ütelda, et mõistagi üritame tagada seda, et kulud on nii väikesed kui vähegi võimalikud, kui te vaatate neid kalkulatsioone, siis te näete, et siin on ka teatud kompensatsioone, selles mõttes, et Olafilt võetakse osa töös eh, mahust ära ja Eurojustist samuti, nii et kulusid on üsna vähe nõukogu on pannud äh, eelnõusse mõn-, mõne sätte, mida ei ole veel arutatud, ähm, kas need prokuratuurid ähm, saavad siis rahastust siseriiklikult tasandilt või Euroopa Liidu eelarvest, see on eraldi küsimus, mida arutada menetluslikud õigused ja tagatised, selle kohta saan ütelda ainult seda, mis oleme juba enne juba öelnud, see on ülioluline, menetluslikud tagatised oleks olemad ähm, vastavalt AK-ile ja vastavalt ka siseriiklikule õigusele, EPPO saab toimida tõhusalt ainult siis, kui kõikides faasides, tööfaasides põhiõigused on kaitstud, see minu poolt kõik aitäh, kindlasti raportöör teeb koostööd variraportööridega järgmises faasides. Ähm, aitäh, kallid kolleegid, väga hea debati eest nüüd aga lähme viimase päevakorrapunkti juurde. ma tahaksin Jan Albrechtilt küsida, kas sa saaksid siia esimehe kohale tulla ja koosolekut juhatada? it's a brief, brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues. Uh... kallid kolleegid, viimane päevakorrapunkt on punkt number seitse, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta, pettuste vastane võitlus tegemist on meiepoolse arvamusega algatusraportile. meie arvamuse koostaja on Monika Makovei ning peame siis rääkima sellest äh, arvamuse eelnõust ning äh, annan sõna Monika Makoveile, kes äh, tutvustab meile siis seda teemat. suur tänu, Jan kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal e, teavitasid e, siseriiklikud ametid viieteistkümnest tuhandest rikkumisest ja nendest umbes tuhat kuussada olid e, siis pettused mis läksid maksma kolmsada üheksa miljonit eurot mina olen euroopa parlamendi raportöör selles küsimuses aastast kaks tuhat üheksa ja olen väga pinevalt jälginud seda kuidas euroopa maksumaksja raha kasutatakse. sellel aastal äh, keskendutakse sellistele olulistele küsimustele nagu pettuse vastane pettus selle viitav tegevus olafi tegevus herkulese programmi rakendamine äh, pettusevastane koordineerimiskeskuse loomine on samuti olnud vaatevinklis pärast olafi määruse vastuvõtmist. ma olen olnud ka eelarvekomisjonis libe komisjoni arvamuse koostaja ja olen rõhunud sellele et euroopa prokuratuuri äh, määrus hakkab siin tulevikus kindlasti mängima suurt rolli selle arutelu me just lõpetasime pettusevastases võitluses ja euroopa finantshuvide kaitses on sellel kõigel väga väga suur roll mängida nii et ähm, väga selge on euroopa liidu finantshuvide kaitse osas tuleb äh, karistused äh, ja miinimumkaristused ja trahvid täpselt äh, ära määratleda tuleb ka äh, rikkumised täpselt ära defineerida kõikide liikmesriikide jaoks peavad kehtima samad reeglid ja samas arvan ma et euroopa prokuratuur peab olema ainus amet kes äh, Eh, kriminaalkuritegusid ellu viivad euroopa rahadega ja samas tuleb lähtuda loomulikult menetluskorrast. selleks et tagada piisav sõltumatus tuleb prokurörid valida läbi avatud ja sõltumatu menetluse seda koostöös siis nõukoguga. need on asjad mis on vägagi seotud euroopa prokuratuuri öö, ehm, loomisega ja äh, finantshuvide kaitse osas euroopa liidu rahade tagasisaamisega. me ei saa finantshuvide kaitse äh, instrumenti vaata teistest eraldiseisvalt ja järgmisena ma tahan öelda et euroopa parlamendi positsioonidega tuleb kõikides läbirääkimiste faasis arvestada selleks et jõuda konsensusele mida meil on hädasti vaja ja parlament äh, peab lõpuks siis andma oma nõusoleku sellele aga ilma sellise koostööta nad seda ei saa teha euroopa liidu finantshuvide kaitse osas ja meie rahade kaitse osas ma tahaksin viidata olulistele finantsvahenditele näiteks nagu Pericles kaks tuhat kakskümmend ja Hercules kolm Euroopa finantsvahendite kaitsemehhanismidega on siis tegemist. nüüd öö, ootan siis märkusi kolleegidelt, suur tänu. ja, ja meelega võtan arvesse teie seisukohad ka kontrolli komi-, e-, eelarvekomisjonile, eelarve kontrolli komisjonile esitavas arvamuses, mille e, härra Lopes Aguilar tahab esimesena saada sõna, sõna on teil suur tänu, härra esimees. nagu te kõik teate, mina olen libekomisjoni raportöör Euroopa Liidu finantshuvide kaitse osas kriminaalõigustiku kontekstis. ja sellepärast äh, ma tahaksin toetada selle arvamuse sisu, ma olen nõus äh, kõigega, mis on siia arv-, kõigega, mis on sellesse arvamusse kaastatud, aga ma tahaksin siiski teile meenutada seda, et see raport peaasjalikult näitab seda, kui oluline on äh, selle finantshuvide kaitse direktiivi vastuvõtmine selleks, et paremini võidelda pettuse vastu ja kaitsta meie huvisid. meil on olnud Itaalia eesistumise ajal mitmeid kolmepoolseid läbirääkimisi selleks, et see töö ühele poole saada. olen, tahan meelde tuletada, et jah, meil on vaja rikkumiste definitsioonide osas selgust sellepärast et neid äh, kuritegevuse liike on üsna palju mis äh, ohustavad euroopa liidu finantshuve pettused äh, korruptsioon, nii passiivne kui ka aktiivne, rahade valesti suunamine ja ametnike küsimus. me oleme teinud väga tõsist tööd ka selles osas, et jõuda konkreetsetele definitsioonidele nende kompromisside osas, mis on veel olulised küsimused, näiteks äh, Äh, jõustamiskuupäevad, mille osas liikmesriigid on eriarvamusel, sead-, äh, siseriiklik seadusandlus ja loomulikult on veel lahendatama ka veel üks väga sisuline küsimus, nimelt et kas käibemaks läheb selle direktiivi alla või ei. Euroopa Parlamendi seisukoht oleks, et peaks olema kaasatud nii, nagu on see praegu, meie seisukoht on olnud äh, selline algusest peale me oleme kojana selle mitu korda välja öelnud, aga mis nüüd puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi ja selle ajastust, ka selle oleme, selles osas me oleme oma seisukoha välja öelnud. ja nüüd teised institutsioonid, Euroopa Prokuratuur, Eurojusti raamistik ja Olav, mis on ju ka pettustevastases võitluses võtmeorganiks selles osas me peaksime silmas pidama, et äh, järjepidevalt äh, tehtaks seda tööd ja et institutsioonid ei äh, kobaks pimeduses, vaid teeksid koostööd. ja et ei jääks muljet, et me muudkui loome uusi institutsioone, mis teevad asja ainult keerulisemaks, kuigi samas on hoopis meie eesmärk tõhusamalt võidelda võit-, kuritegevuse vastu aga tegelikult see euroopa liidu finantshuvide kaitse direktiiv tegelikult annab aluse kriminaalõigusele ja see hakkab öö, äh, oluliselt asju muutma nii et öö, äh, ma tohtsin tahtisin toetada neid äh, elemente suur tänu kas keegi soovib veel sõna palun grazie grazie aitäh, esimees. tahaksin tänada raportööri selle eest, mis ta teinud on ja ka teabe eest, mis me saime, ma olen uus siin parlamendis ja kindlasti saan ma ütelda, et tegemist on väga suure edasiminekuga liidu finantshuvide kaitsmise tagamisel olen ka nõus, et on vaja tööga edasi minna, on vaja jätkata tööd, selleks, et luua uusi instrumente, mille abil oleks võimalik paremini koostööd korraldada Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. nagu ma ütlesin, olen nõus, et on vaja edasi tööd teha, loomaks äh, Euroopa prokuratuur, mis liitub teiste olemasolevate struktuuridega, selleks, et tagada parem tõhusus ja ühtsus äh, võitlemaks äh, pettustega kõikides liikmesriikides. ma olen kindel, et tuleb aga rõhutada ja täpsustada mõningaid aspekte, nagu näiteks äh, kuritegude loetelu, millest rääkis just kolleeg Agi Jaar enne ja tuleb täpsustada, millised on mehhanismid, mis puudutavad teavitamist ja äh, pettuse kahtlustega juhtumite käsitlemist. Ähm, need on aspektid, mida tuleks rohkem veel arutada, võttes arvesse seda, et me loome ikkagi instrumendid, mis oleksid piisavalt tõhusad ja ühtsed, mille abil oleks paremini kontrolli tõhusalt läbi viia ja samuti ka ennetada kuritegu, tegevust Euroopa Liidu rahade osas tahaksin tänada ta raportööri siiani tehtud töö eest, aitäh! Thank you! suur tänu! kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis ma olen nõus kõige sellega, mis öeldi ja annan proua Makoveile uuesti sõna lõppjäreldusteks, kui te peaksite soovima mulle tundub, et meil on saavutatud kokkulepe ja seega ma ei pea siin midagi rohkem vist ütlema. olen nõus. suur tänu, ütleb äh, härra esimees, sekretäriaat annab teile siis teada, kui äh, kõik tõlked on valmis, praegu neid kõiki veel ei ole. muudatusettepanekute tähtaeg on äh, kaheksas detsember kell kaksteist äh, ja hääletame libekomisjonis kaheksandal jaanuaril selleks, et eelarve kontrolli komisjon siis saaks arvestada meie seisukohtaga. suur tänu ja nende sõnadega ma lõpetan meie tänase kohtumise. Oh, okay. Ja siiski moment, järgmised kohtumised ka veel. järgmine istung on meil teisel detsembril alates kella üheteistkümnest kaheteist kolmekümneni kestab, see on ähm, meie komisjoni ja Naisõiguste komisjoni ühiskoosolek Euroopa Liidu inimkaubitsemise vastase koordinaatoriga kohtume maria vassiliaduga komisjonis selleks et rääkida euroopa liidu strateegiast aastaks 2012 kuni 2016 selleks et välja juurida inimkaubitsemine see on äh, hoones jan 662 3 detsembril kohtume 9-st 12.30 ja 30 ja 15-st 18.30 ja 4 detsembril 9-st 12.30 ja kella 3-st kella poole seitsmeni õhtul suur tänu ja head päeva